lugupeetud daamid ja härrad, võtke istet, tere tulemast, kallid kolleegid. ma alustan meie fraktsioonijuhtidega esimeste konverentsi selleks, et rääkida eelmisel nädalal toimunud ülemkogust. suur tänu, et olete siia tulnud äh, härra Van Rompuy ja suur tänu, et olete siia tulnud ka härra Barroso. kallid kolleegid meie esimene päevakorrapunkt. nagu te teate, Euroopa Kohus äh, kuulutas kehtetuks Euroopa Parlamendi otsusega Euroopa Parlamendi kalendri kohta. Mm, presidendina on mul äh, väga tähtis kohe selgeks teha meie töö ja selleks, et me saaksime oma parlamendi tööga jätkata ja selleks, et meie parlament tõesti ka toimiks äh, kaasandva seaduseloomajana annan, kutsun teid kõik neljateistkümnendal jaanuariks täiskogule ja annan teile teada, et esimestel konverents tuleb kokku kümnendal jaanuaril selleks, et võimalikult varakult paika panna uus kalender kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks nii et neljateistkümnendal jaanuaril, nii nagu ette nähtud, alustame Strasbourgis oma tööga, kümnendal jaanuaril räägib esimeste konverents uuest kalendrist, mille üle me siis hääletame jaanuarikuus Strasbourgis. nüüd selleks, et äh, meie esimeste konverentsi fraktsiooni esimeestega siin alustada, küsin, kas teil on veel kodukorda puudutavaid küsimusi? ei ole, siis saame jätkata härra Odi. Euh, äh, suur tänu, härra president ma tahaksin teie tähelepanu pöörata artiklile viisteist Euroopa Liidu toimimise lepingust all punktile kuus, kus on näha, ette näha see, see, et ülemkogu eesistuja teeb pärast iga ülemkogu kohtumist äh, ülevaate toimunust Euroopa Parlamendi ees juba mitu kuud äh, on äh, kasutatud seda võimalust, et ülemkogu esimees seletab äh, toimunut hoopis laiendatud fraktsiooni esimeeste konverentsi ees, mitte ei tee seda ülemkogu, vabandust, täiskogu ees, ei tee seda Strasbourgis, vaid Brüsselis ja minu probleem on sellega see, et ajalooliselt on ähm, toimunud siiski poliitilised arutelud täiskogu vormis ning ma tahaksin lihtsalt teha selle märkuse, et praegu selliseid arutelusid me justkui ei pea enam täiskogu raames. suur tänu, härra Oudi, ütleb parlamendi president, võtame arvesse teie seisukohad ja öö, ähm, räägime sellest öö, äh, ja loodame seda, et tõesti ülemkogu ees saab äh, anda tulevikus ülemkogu eesistuja, vabandust, täiskogu ees saab ülemkogu eesistuja anda meile ülevaate äh, asi on selles, et ähm, meie järgmine täiskogu oleks toimunud alles neljateistkümnendal jaanuaril praegu ja ülemkogu toimus juba eelmise nädala neljapäeval me oleme saanud julgustust äh, fraktsioonidest, ka teie fraktsioonist, äh, et me avaksime äh, fraktsiooni esimeeste konverentsi kõikidele saadikutele selleks, et me saaksime ülemkogu eesistuja ära kuulata niipea kui võimalik äh, ja seda tõesti mitte siis täiskogu ees, vaid äh, praegu siis laiendatud äh, fraktsiooni esimeeste konverentsi vormis ja ma arvan, et olete nõus äh, selle menetlusega, sellepärast et see annab meil võimaluse siiski arutelusid pidada härra Barroso ja härra Van Rompuyga äh, palju kiiremini äh, kui see, kui me peaksime ära ootama siis jaanuarikuu. aga annaksingi nüüd sõna siis kohe ülemkogu eesistujale, härra Van Rompuyle. suur tänu härra president, austatud äh, parlamendisaadikud, üldiselt rääkides eelmine nädal oli Euroopa Liidu jaoks väga edukas, äh, kindlasti ajalukku minev nädal esmaspäeval käisime Oslos, äh, teisipäeval ja kolmapäeval äh, kohtusid rahandusministrid äh, ja pidasid paika nendest tähtaegadest, mille seadis Ülemkogu Pangandusliidu kohta ja oleme nüüd valmis siis aruteludeks parlamendiga. see on alustalaks uuele ehitatavale pangandusliidule. neljapäeval langetati otsus Kreeka kohta ja anti nüüd äh, Kreekale võimalus jätkusuutlik, äh, jätkusuutlikult oma majandus üles ehitada ja näitab seda, et Euroopa kavatseb oma kohalolu jätkata. ja ülemkogus toimusid konstruktiivsed arutelud euroala tuleviku üle, keskenduti kahele alale, kus äh, tuleks teha lisasamme siis nendele lisaks, mis on juba kokku lepitud. kõigepealt meie pangandussüsteemi toestamine siin saavutatud edusammad juba praegu ühtse järelevalvemehhanismi all on loonud tõelise läbimurde, see on meie finantssektorit kindlasti toestanud. kui kümnend tagasi oleks meil olnud selline järelevalvesüsteem paigas, ei oleks finantskriis mitte kunagi olnud nii sügav, kui see on olnud praegu. me saavutasime seda kõike ainult paari kuu jooksul, juunikuus ei olnud veel meil mitte midagi sellele järgnes äh, nelja Euroopa presidendi teekaart äh, tulevikuks, pärast seda tegi komisjon kohe äh, pärast suvepuhkust omapoolsed ettepanekud, kolme kuu jooksul jõudsid kokkuleppele rahandusministrid ja parlament on juba vastu võtnud oma seisukohad selles küsimuses komisjonide tasandil. ning on valmis minema seadusandliku protsessiga edasi ja see protsess päev lõpetada. juunikuus me palusime, et äh, rahandusministrid jõuaksid kokkuleppele ühtse järelevalvemehhanismi detailides ja et nad teeksid seda detsembrikuuks ja nad täitsid selle ülesande. see näitab seda, et Euroopa Liit, kui ta tahab, suudab äh, kiirelt ja otsusekindlalt äh, otsuseid langetada ja see on väga oluline meie öö, ähm, usaldusväärsuseks see, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki lõpp, leppisid uue järelevalvemehhanismi osas kokku, näitab seda, kui tugevad me oleme, see öö, näitab seda, et euroala on saanud toestust ja nüüd on avatud see kõigile nendele, see süsteem, kes sellega soovivad liituda, isegi kui nad ei ole euroala sees. tegemist on mõistliku töökohustuste jagamisega Euroopa Keskpanga ja siseriiklike järelevalveasutuste vahel. keskpanga puhul on tagatud rahapoliitilise järelevalve ülesande lahus hoidmine, see tagab finantsteenuste osas ühtse turu öö, ähm, tagab selle, et see ühisturg ei killustu. kuid meie oleme suunanud pilgu juba järgmiste sammude juurde, need on olu-, samuti olulised euroala tuleviku jaoks nagu te teate, nendele läheneti selle aruande põhjal, mille mina koos president Barroso, Draghi ja Junckeriga ette valmistasin. tegemist on dokumendiga, mille aluseks on eelmise aasta oktoobrikuus esitatud vahearuanne ja võtab arvesse väga olulisi lisa Äh, lisandusi, mille on teinud oma algses versioonis Euroopa Komisjon, aga ka teie raportid Euroopa Majandus, äh, vabandust, Rahandusliidu arhitektuuri osas ja Marianne Tysoni äh, raport ühtse järelevalvesüsteemi osas. ma olen jaganud arvamusi ka proua Tysoni ja Econ komisjon, vabandust, Employment komisjoni, tööhõivekomisjoni esinaise proua Perešiga. Euroopa Ülemkogu eesmärgiks on järgmise aasta esimese poolaasta jooksul äh, lahendada äh, järelevalvesüsteemi äh, pädevuse küsimused ja see peaks siis ette nägema seda, et pank on nüüd võimalik otse rekapitaliseerida järelevalvesüsteemi ka-, keskpanga kaudu mis nüüd puudutab äh, järelevalvemehhanismi laiemalt, äh, siis äh, neli presidenti lõppesid, leppisid kokku, et kui see süsteem käivitub, siis on vaja ka ühtset resolutsioonimehhanismi, tuleb anda kõigile vahendid selleks, et kõik pangad, kes osalevad, nende tegevuse saab lõpetada vastavalt reeglitele kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal komisjon peab esitama ettepaneku, mis kujuneb meie prioriteediks kindlasti ja me tahame selle vastu võtta veel selle manna-, mandaadi jooksul. eesmärgiks on äh, riskide maandamine äh, nii majanduse kui ka maksumaksja jaoks, äh, tagamaks selle, et igasugused maksuprobleemid lahendatakse kiiresti ja et seda rahastab finantssektor ise. see oleks jällegi üks suur samm edasi ja siit ma nüüd jõuan äh, pärast äh, pangandusliidu äh, osas saavutatud edusammude kirjeldamise järgmise teemani, nimelt Euroopa majanduste teineteisele lähendamine euroala raames. alusplokiks on lihtne seisukoht, majandusküsimused on ühishuvide osa ja öö, eluliselt tähtis äh, nende jaoks, kus kehtib äh, ühisvaluuta. me ei saa lubada seda, et äh, vääring on ühine, aga poliitika on kõikidel erinev. on väga palju liikmesriike, keda on väga halvasti halvad, hallatud ja on liiga kaua kõhelnud enne tegutsemist. ülemkogu eesistujana kavatsen ma esitada võimalikke meetmeid ja äh, konkreetseid ajalisi verstaposte sisaldava teekaardi juunikuus äh, ülemkogul kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja tea-, tahan selle teekaardi valmistada ette tihedas koostöös Euroopa Komisjoni presidendi ja loomulikult äh, pärast konsultatsiooniprotsessi. Neli punkti, millele ma keskenduksin, on esiteks suurte majanduslike reformide koordineerimine liikmesriikides, sealhulgas ka eelarutelud, Äh, Euroopa Rahaliidu sotsiaalne dimensioon, sealhulgas sotsiaaldialoog, äh, kolmandaks äh, ühtselt kokku lepitud lepingud kasvu ja töö, majanduskasvu ja töökohtade edendamiseks liikmesriikide ja institutsioonide vahel ja neljandaks solidaarsusmehhanism, mis võib, võiks toestada neid samme, mille on teinud liikmesriigid, kes on taoliseid lepingulistesse suhetesse astunud. see kõik ei ole eesmärk omaette meie peamine eesmärk on loomulikult stabiilne Euroopa äh, rahandusliit selleks, et toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist üle terve Euroopa. me suudame tänapäevases majanduslikus konkurentsis äh, ellu jääda ainult siis, kui me oleme konkurentsivõimelised, ainult reaalmajanduse konkurentsivõime on see, mis tagab stabiilse Euroopa. väga paljud nendest, kes keskenduvad ainult finantsinstrumentidele, unustavad selle tihti ja me oleme kõik nõus sellega, et selles protsessis me peame tagama selle, et äh, jalul püsib ka demokraatlik legitiimsus äh, ja et seda järg-, seda põhimõtet järgitakse kõikidel otsuse langetamistasanditel. ja loomulikult Euroopa Parlamendi seisukohad on selles küsimuses äärmiselt olulised austatud parlamendisaadikud, äh, kokkuvõtvalt on selge, et isegi kui kõige hullem kriis on maha jäänud, selja taha jäänud, on siiski väga palju ära teha. ja kuigi euro ei ole enam ohus, tuleb palju ära teha ja näha on aga õnneks ka seda, et meie väga tõsised Ehm, sammud on toomas edu, näiteks intressimäärade vaheosas oleme saavutanud väga palju. see tähendab seda, et ettevõtete ja tarbijate usaldusväärsus hakkab taastuma. see loomulikult võtab aega ja töökohtade loomisega läheb ka aega, aga stabiilsus on majanduse taastumise eeltingimuseks. väga palju on aasta jooksul saavutatud täpselt kaksteist kuus, kuud tagasi võtsime vastu majanduse haldamise kuuese paketi. sellel aastal oleme vastu võtnud fiskaalkokkuleppe, liikmesriigid alustasid äh, väga ambitsioonikate reformidega ning on võetud äh, ette tee stabiilsuse taastamisele ning samuti Euroopa Keskpank on kriisi maandamisel olnud otsustava tähtsusega ja aasta lõpetame siis nende väga oluliste otsustega, millest just rääkisin, äh, pangandusliit, Kreeka ja pankade tegevuse lõpetamine loomulikult igasugune progress eeldab üksikute sammude võtmist, aga neid samme me võtame ikka ja jälle. Euroopa Liidul ei olnud vahendeid, millega astuda vastu taolise su suurusega majanduskasvule, need meetmed tuli leida, need tuli, nendes tuli kokku leppida, vastu võtta ja teinekord tuli need ka liikmesriikides eraldi ratifitseerida loomulikult äh, äh, on esitatud kaebusi selle kohta jätkuvalt, et Euroopa Liit on liikunud edasi liiga aeglaselt ja et on olnud liikmesriike, kes on kõhelnud liiga kaua, enne kui nad on astunud olulisi samme reformide teel, aga me olime järjekindlad ja meid saadab edu mina äh, olen alati teadnud, et Euroopa Liidu kuldreegel on samm-sammu haaval liikumine. mitte midagi ei saavutata šokiga vaid äh, järk-järgulise üleminekuga. selles osas ma olen jätkuvalt ambitsioonikas, austatud härra president, äh, parlamendisaadikud, Euroopa Ülemkogu keskendus ka teistele küsimustele. meil oli väga edukas arutelu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika osas tegelikult üsna kaua, juba kahe tuhande kaheksandast aastast on see teema olnud ülemkogu jututeemaks mitmetel põhjustel tahtsin ma selle teema tõstatada uuesti meie päevakorda nimelt eh, kõigepealt eh, turvalisusega seonduvad ohud on eh, viimastel aastatel Euroopa osas tõusnud. meie liikmesriikidelt nõutakse enamat rahu säilitamiseks meie lähinaabruspiirkonnas ja kaugemal. ja samas sellised kriisid nagu näiteks Liibüa kriis on toonud välja mõned tõsised puudujäägid, mis tuleb täita ja loomulikult majanduslik äh, kontekst äh, eeldab seda, et me peaksime oma suutlikkust äh, arendama kõige kulutõhusamalt. juba enne suve ütlesin ma, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal detsembril tulevad need küsimused aruteludele kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta, vabandust. eesmärgiks oli taaskäivitada antud arutelud ja panna selged sihid meie tööks mida see tähendas praktiliselt, me palusime, et kõrgem esindaja ja Euroopa Komisjon töötaksid välja omapoolsed ettepanekud, pärast seda tööd ja pärast läbirääkimise liikmesriikidega kavatseme esitada omapoolsed soovitused Euroopa Ülemkogule detsembris kaks tuhat kolmteist. lisaks sellele pikad arutelud Liibüa halvenevast olukorrast, see olukord äh, on meid kõiki jahmatanud me palusime, et Välisministrite Nõukogu kaaluks kõiki võimalusi ja kõiki äh, lahendusi, äh, kuidas anda äh, tsiviilisikutele piisavalt kaitset ja toetust. me rõhutasime seda, kui oluline on poliitiline üleminekuperiood ilma, kus tulemuseks oleks siis režiim ilma Assaadi ja tema režiimita me tahame, et seal tuleks võimule režiim, mis toetaks demokraatiat ja inimõigusi ja vähemuste õigusi, nii et kokkulõppeks tegemist oli positiivse nädalaga Euroopa Liidule. samas me muidugi tunnetame, millised on need majandus- ja sotsiaalprobleemid, mis meie ees on kõik, mis me oleme teinud, äh, sihib sellele, et üle saada sellest majanduslangusest ja töökohtade nappusest. Äh, meil on põhjust optimismiks rohkem, kui oli veel paar nädalat tagasi, aga nii äh, Euroopa Liidul, euroalal kui ka liikmesriikidel on käia veel pikk tee, suur tänu! suur tänu, härra president! järgmisena saab sõna komisjoni president härra Barroso Uh, suur tänu, härra president, äh, head liikmed, äh, kui ma eile täiskogu, äh, eelmisel nädalal täiskogu ees rääkisin, siis ma ütlesin, et rahuloluks ei ole praegu hetkel põhjust. ja ülemkogu oligi võimalus võtta vastu otsuseid, mis viib meid süvendatud majandus- ja rahaliitu ning teha ka plaane tegevuste kohta, mida on vaja aktiivselt nüüd ellu rakendada järgmistel kuudel, aastatel ja nii edasi me oleme näinud, et murdepunkt ühtses järelevalvemehhanismis pankade äh, osas äh, on edasi viinud pangandusliidu alaseid arutelusid. ühtne järelevalvemehhanism ja see otsus, mida komisjon võttis kaheteistkümnendal septembril vastu, võimaldas äh, nii nõukogu positsiooni avaldada kaheteistkümnendal detsembril ja seda ainult kolm kuud hiljem parlamendi raportöör proua Tyson ja härra Kiigold töötasid ka väga kärmelt mis tähendab seda, et kolmepoolsed läbirääkimised lõplikuks äh, vastuvõtmiseks algavad käesoleval nädalal. see näitab, et äh, austades meie unikaalset institutsionaalset struktuuri, saab Euroopa Liit minna edasi õigete poliitikatele ka õigel ajahetkel siis, kui poliitiline tahe on selleks olemas. ühtne järelevalvemehhanism on alustala pangandusliiduks, see on vajalik ühisvääringu äh, toetamiseks aga selle eh, struktuur on ehitatud nii, et sellega saavad liituda kõik eh, aluslepingute raames olevad kakskümmend seitse liikmesriiki. nii et eh, Majandus- ja Rahaliidu süvendamine ning ühtse vääringuala terviklikkuse hoidmine ei ole üksteisega vastuolus see võimaldab taaskapitaliseerida läbi ESM-i ka otsepanku see on komisjoni arust väga oluline selleks, et äh, panga, pankade maksejõuetuse tsüklist äh, välja murda. oktoober kaks tuhat kaksteist ülemkogu äh, järeldused näitavad, et ühtses raamistikus tuleb kokku leppida niipea kui võimalik ning esimeseks poolaastaks kaks tuhat kolmteist peaks olema see paigas. kui ühtne järelevalvemehhanism on paigas, siis Äh, läbi õigete otsusete oleks meil võimalik taaskapitaliseerida panku otse. oluline on ka praegu leppida kokku panga kapitalireeglites ning äh, hoiuste kaitsega äh, skeemi ja resolutsioonimehhanismi osas liikmesriikides. ühtset reeglistikku on vaja pangasektorile ning ühte järelevalvemehhanism ja siseriiklikud äh, järelevalvajad peavad koostöös töötama. kutsun teid üles äh, olema nõus nende ettepanekutega niipea kui võimalik. ma olen ka ülemkogule andnud teada, et komisjon tuleb siis välja ühtse resolutsioonimehhanismi ettepanekuga pankadele. Äh, valitsus ja riigijuhid olid nõus, et et neid ettepanekuid tuleb läbi uurida ka kaasseadusandja poolt ning eesmärk on praeguse parlamendi mandaadi ajal see vastu võtta. see on väga loogiline järgmine samm ja see on eriti oluline meie teel sellepärast, et me tahame luua jätkusuutlikumat ning õigus, õiglasemat pangasüsteemi. ühtne resolutsioonimehhanism teeb pangandussüsteemi vastupidavamaks ning kaitseb ka selle eest, et pangad satuvad maksevõimetuse raskustesse. pangandusliit on väga oluline üks ehitusklots suuremast ja tugevamast majandus- ja rahaliidust ülemkogul oli väga avatud diskussioon Majandus- ja Rahaliidu mm, teemadel. komisjoni president eh, Eurogrupi ja Euroopa Keskpanga mm, presidendid jagasid oma visiooni pikaks, keskpikaks perspektiiviks eh, ning nende mehhanismide osas, et tagada, et majandus- ja rahaliit oleks tuleviku väljakutseteks valmis kaks olulist dokumenti selles osas äh, on äh, väga oluline baas meie järg-, järgnevaks tööks majanduspoliitika koordineerimine on loomulikult äh, väga oluline. see tähendab ka seda, et, et selle tuumaks on riikide suveräänsus ja nende oma poliitilised otsused. nagu ma eelmisel nädalal ütlesin, siis ma ei oota pikaajalises visioonis mitte mingisuguseid äkkotsuseid riikide poolt kogu teema on väga keerukas ja tundlik ning olgem ausad, kõikides äh, liikmesriikides ei ole vajadus ühtseks tegutsemiseks nii akuutselt tuntav. Äh, olles seda ka öelnud, äh, siis ülemkogu ütles, et kahese õigusalase paketi vastuvõtmine on kohene eesmärk ning ettepanekud eks ante koordinatsiooniks äh, Äh, oluliste majandusreformide osas äh, Euroopa poolaasta raames on väga oluline. Äh, konvergentsi instrumendid majanduste osas olid väga olulised komisjoni arvates ning selle üle räägiti ka parlamendis eelmisel nädalal. minal ja president Van Rompuil paluti ette panna teekaart juuni kaks tuhat kolmteist ülemkogus sealhulgas eh, on vaja ka solidaarsusmõõdet meie praeguste ettepanekute toetamiseks. Eh, oluline on see, et eelarvedistsipliin peab olema koos eh, solidaarsusega ning uus instrument peab meie institutsionaalsesse arhitektuuri sobituma ning aluslepingutega sobituma. praeguste menetluste parendamine on meie eesmärk ja mitte majandusjuhtimise uusi mehhanisme vastu võtta. Äh, nimelt äh, tuleb vastata konkreetsetele väljakutsetele. näiteks peaks olema äh, majandus stressi vahendaja, kes aitab tasakaalutuste vastu võidelda neid kohe alguses tuvastades. see suurendab konkurentsivõimet ning see on ka meie kasvu hoogustamise paketi ja konkurentsivõime suurendamise paketi osa. Äh, me peame neid eesmärke täitma vastavalt ühenduse meetodile ning äh, loomulikult koostöös äh, Euroopa Parlamendiga. järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe on koostöö, sünnib koostöös selle kojaga. see on võimalik seada üles lai kõikehõlmav poliitiline visioon, sealhulgas on komisjoni ettepanekute järgi Äh, kaasatud kõikvõimalikud äh, teelahkmed tulevikuks. Äh, me peaksime kokku leppima ambitsioonikamates eesmärkides, aga me peame ka tunnustama, et nii, nagu meie esialgsetes ettepanekutes on ette nähtud, peab olema sügavam demokraatlik debatt meie liikmes rääkides. ülemkogu tunnustas seda, et Majandus- ja Rahaliidus on sotsiaalne mõõde olulisem ning sealhulgas ka solidaarsusmehhanism. majandus- ja rahaliidu institutsionaalse arhitektuuri visioon on alati kaasanud kõiki Euroopa Liidu poliitikaid, aga sinna juurde on vaja täiendavalt eh, sotsiaalse sidususe suurendamiseks vajalik liikmesriikide panus demokraatliku legitiimsuse ja vastutuskohustuse osas eh, on Majandus- ja Rahaliidu osas oluline ja see on ka meie ettepanekus kirjas. mul on hea meel, et ülemkogu on väga selgelt öeldud, tsiteerin, et süvenev integratsioon poliitika loomisel ning pädevuste kokkusidumine peaks olema seotud Euroopa Parlamendi tiheda järelevalve ja koostööga. head kolleegid, vastavalt eh, meie eelmisel nädalal kokku lepitud eh, prioriteetidega on vaja lahendada majandus- ja sotsiaalne kriis Euroopas eh, ning komisjon on iga-aastase kasvuanalüüsi osas oma kokkuvõtted teinud. komisjon on nõus ette pandud eesmärkidega ning märtsi ülemkogul esitab edasised visioonid. kutsume üles tööhõive paketi vastuvõtmisele noorte töötuse osas viivitamatult ning kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal peaks see juba ellu kutsutama. see on väga oluline, kui me tahame majanduskasvu taastamist ning äh, sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisega me peame alustama sellest, et äh, noortel oleks võimalik äh, kas edasi õppida või saada töökoht järgmistel kuudel ja aastatel Äh, tööhõive taastamine tähendab ka seda, et me peame kõik endast andma ja üks nendest oleks ühisturu toetamine. Äh, ka seadusandja peab nüüd äh, ühisturu akt üks lõpuleviimist läbi viima niipea kui võimalik tahaksin paluda äh, Euroopa Parlamendil teha kõik, mis võimalik selleks, et seitse edasist äh, prioriteetset äh, meedet oleks, saaks vastu võtta niipea kui võimalik. mis puudutab Ühtse turu akti kaks, siis kõik seadusandlikud eelnõud on komisjoni poolt tehtud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta märtsiks, et käesoleva parlamendi mandaadi ajal need vastu võtta. me paneme oma lati kõrgele ning teeme kõik selleks, et äh, kutsuda esile muudatusi ka mm, võrgustikutööstuste avamiseks näiteks. Äh, valitsusjuhtide tasandil on igatahes olemas äh, pühendumus äh, tugevamaks turu integratsiooniks, aga nüüd on vaja see poliitiline tahe suunata konkreetsetele tegudele ja mul on hea meel öelda, et komisjoni ettepanekute alusel oleme me lõpuks jõudnud kokkuleppele äh, Euroopa ühtse patendisüsteemi osas ja peale kolmekümmet aastat oli, oli ka ausalt öeldes aeg, et see kokku lepitud saaks austatud äh, liikmed, äh, arutasime ülemkogul ka välispoliitika ja kaitseküsimusi, ma ei hakka kordama üles, äh, üle seda, mida president Van Rompuy ütles, aga ma tahaks öelda, et see ülemkogu oli igal juhul sisuline töö ja mitte lihtsalt ajalehe pealkirjad. oluline on toetada seda, et vastu võetud reformid on liikmesriigid projekti äh, läbiviidavad. Äh, majandus- ja Rahaliidu süvendamine on ambitsioonikas komisjoni poolt äh, vastavalt tehtud ettepanekutele, aga meil on vaja käegakatsutavaid sammu edasi, mõningaid otsuseid ka selles osas tehti, näiteks ühtse järelevalvemehhanismi otsus ka Kreeka teemaline otsus näitab seda, et me tegeleme kriisi järelmitega nüüd ja praegu ja et meil on olemas ka pikaajaline visioon ma olen täiesti veendunud, et äh, läbi tugeva töö äh, saab äh, Euroopa oma raskustest välja ning komisjon on valmis tegutsema kahe tuhande kolmeteistkümnendaks, kolmeteistkümnendal aastal. esimene asi on muidugi mitmeaastase finantsraamistiku osas kokkuleppimine, sellepärast et meie eelarve toetab kasvu ja investeeringuid ning mitmeaastane finantsraamistik toob meie äh, kasvuprogrammi mm, reaalsetele alustele. lõpetan sellega, et soovin teile väga meeleolukat ja toredat jõuluaega ning väga tegusat uut aastat, aitäh! suur tänu, härra president! ja nüüd saab sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel kolleeg Joosep Tool austatud härrad presidendid, kallid kolleegid, eelmise nädala ülemkogu võttis vastu ühtse panganduse järelevalvemehhanismi ning selleks, sellega loodi alus Euroopa Pangandusliidule, see on reaalne samm edasi, ma olen selle üle väga rahul, aga öö, äh, nendest otsustest ei piisa täielikuks rahuloluks äh, me liigume edasi ainult seda, kui need otsused pannakse kirja konkreetsesse raami, raamistikku ja me peame minema veelgi kaugemale. muidu äh, tekib see probleem, et me ei suuda lahendada neid probleeme, mis järjestikku kuhjuvad ja kuhjuvad ja mõned pangad jäävad võib-olla niimoodi järelevalve alt välja, ärgem unustagem ära seda, mis oli selle majandus- ja finantskriisi õppetund. absoluutselt kõik pangad peavad minema korraliku järelevalve alla ja peab tagama selle, et mitte kellelgi ei ole midagi varjata praegu on nii, et äh, terve äh, maailma majandussüsteem võib kokku laguneda ainult ühe panga kokkuvarisemise tõttu meil on, äh, me toetame pankade kapitaliseerimise samme ja nõuame seda, et võetaks kiiresti vastu ühtne reeglistik. Äh, see peaks olema seadusandluse kogu, mis kehtib kõikide pankade jaoks kõikides liikmesriikides. me oleme ühtlasi ka täiesti veendunud, et prioriteediks on majandusjuhtimise toestamine. see tähendab äh, seda, et majandusjuhtimise pakett stabiilsuspakett tuleb äh, ellu viia ja tagada koordineerimine. see tähendab ka seda, et tuleb nii kiiresti kui võimalik jõuda kaheosalise pakett, seaduspaketi osas kokkuleppele. aga kallid kolleegid, me oleme neli aastat rääkinud majanduskriisist ja ausalt öeldes mulle tundub, et, äh, et lõpuks äh, räägime me kogu aeg ühte ja sedasama juttu, kuigi presidendid härra Van Rompuy ja härra Barroso ähm, arvavad ka, et mina räägin kogu aeg ühte ja sama juttu, aga tegelikult äh, me kõik teame seda, äh, kui raske on langetada praeguses olukorras otsuseid, mida on aga hädasti vaja aga kui me oleme vaprad ja langetame neid otsuseid, kui me oleme poliitikud, kes ei mõtle ainult järgmistele valimistele, vaid suured riigimehed, kes mõtlevad äh, järgmistele põlvkondadele, siis äh, saadab meid edu. me ei peaks äh, siin mingisugust tsirkusepoliitikat ajama lihtsalt, et tähelepanu võita mina omalt poolt ei ole selliste lihtsustatud lähenemistega nõus, meil on vaja kvaliteetseid otsuseid, mis eurooplaste igapäevaelu lihtsustavad, ma tahaksin tänada kõiki Euroopa kodanikke vahetult enne jõule ja Euroopa avalik teenistus kui me killustame Euroopa ühenduse institutsioone, siis sellest äh, ei saa jõudu valitsustevahelised äh, institutsioonid. ausalt öeldes mõnedes liikmesriikides on ametkonnad üle makstud äh, võrreldes Euroopa ametkondadega, makstakse nende eest palju, neile palju rohkem ja me tahaksime, et komisjoni president Barroso, teie selle probleemi lahendaksid. lahenduseks ei ole see, et langetatakse palku Euroopa ametnikel selleks, et täita liikmesriikide ametnike taskuid. ma arvan, et lahendus ei ole selline, peab olema väga ettevaatlik sellise sammu osas ja mingisugune järelevalve peab ka selles osas sisse tulema üsna tihti ühed ja samad inimesed ründavad Euroopa institutsioone, kes ei taha, et Euroopa eelarve oleks tõhus. mitmeaastane finantsraamistik, mille Euroopa Komisjon on välja pakkunud, on äh, Äh, hädasti vajalik, see aitab meil seista vastu järgmise seitsmeaastase perioodi väljakutsele. Euroopa Komisjon äh, ja see töö, mille teie, äh, mille, millega teie, härra Van Rompuy, olete seadnud endale eesmärgiks, vajab vahendeid. meil on vaja tegevuskava selleks, et Euroopa majandus ja rahaliit jalule seaks, saaks see, mis ei olnud võimalik sellel aastal, tuleb ära teha nii kiiresti kui võimalik praegu me saame majandushaldussüsteemi toestada ja ma arvan, et Euroopa Parlament on kõige parem koht, kus tagada järelevalve selle süsteemi osas. kallid kolleegid, nüüd nendele, kes arvavad, et siseriiklikud lahendused on olulisemad kui Euroopa-ülesed lahendused, ma küsin, et mida te kardate? kuuskümmend aastat on Euroopa taganud rahu, rikkuse ja solidaarsuse olgu tegemist ebavõrdsuse vastase võitlusega, äh, taristute toestamisega, äh, toiduainete tarnekindlusega, meie keskkonna kvaliteediga, hariduspoliitikaga, kõige selles osas on Euroopa mudeliks ülejäänud maailmale. kallid kolleegid, me peame kaitsma oma liitu, meie liit peab olema poliitiline. see on soov, äh, mida ma tahaksin täitumas näha järgmisel aastal. on oluline keskenduda kõige olulisemale tõelisele majandus, rahandus ja poliitilisele liidule. ma tean, on liikmesriike, kes sellise saatusega Euroopa puhul ei ole nõus, nad on isegi valmis üle rääkima oma liikmelisuse staatust üldse Euroopa Liidus. ma tunnen austust nende inimeste suhtes ja ausalt öeldes äh, minu meelest oli väga kurb, et David Cameron ei osalenud Oslas, Oslos Nobeli rahupreemia üleandmisel. selle žestiga öö, äh, on ta tegelikult nullistanud nende konservatiividest Briti peaministrite töö, kes üle, ehitasid üles Euroopa Liitu. Winston Churchilli järgi me oleme isegi nimetanud ühe oma hoone e-, Euroopa äh, pe parlamendi peakorteris Strasbourgis. minul elsasslasena võib-olla seda raske öelda, aga tegelikult tuleb seda tunnistada, et härra Churchill võitles äh, Euroopa rahu eest. Äh, peaminister Thatcher, kes kirjutas ühisturuaktile alla, Maastrichti lepingule kirjutas alla äh, John John Major, kõik konservatiividest peaministrid, ma tunnen uhkust nende inimeste üle. ma ei ole kunagi olnud brittide vastane, ma aga olen selgelt ja veendunult pro-eurooplane. ja ma ei saa aru praegusest äh, Suurbritannia valitsuse loogikast miks on paari aastaga mindud väga pragmaatiliselt äh, lähenemiselt süstemaatilisele ei-ütlemisele üle, palun selgitage mulle seda keegi. miks osalt Ühendkuningriik on äh, vastu mitmeaastasele finantsraamistikule, mitmeaastasele eelarvele ja teisalt räägib mingisugustest äh, äh uutest läbirääkimistest. kui britid tahavad asja äh, läbi rääkida, miks nad siis teisi pidurdavad äh, edasi liikumast? ja nad peavad teadma seda, et on neid äh, liikmesriike, kes ei taha mängida seda äh, uuesti läbirääkimiste mängu. Äh, kui teie, britid, tahate seda teha, tehke, aga ärge pidurdage teisi see tagatreplus on, mida on tehtud äh, selleks, et saada peadirektorite kohti Euroopa Liidu institutsioonides ja eriti selles äh, valdkonnas, kus Ühendkuningriik on öö, äh, oma erandiõigust kaitsnud, on minu meelest küll väga küüniline, aga selles osas tuleb Ühendkuningriigil oma seisukohta selgitada kõik tuleb panna lauale, kõik tuleb läbi rääkida vabameelselt, samal ajal kui arutelul on Euroopa Liidu eelarve, mitmeaastane finantsraamistik ähm,, aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Liit suudab astuda sammu edasi, meie ambitsiooniks on muidugi töötada kahekümne seitsme liikmesriigiga, homme juba kahekümne kaheksa liikmesriigiga ja need, kes praegu veel kõhklevad, äh, mõtlevad ümber oma suunised. ja need, kellel on julgust Euroopat edasi viia, sellepärast et nad on aru saanud, et enam Euroopat tähendab suuremat lisandust, väärtust ka nendele äh, liikmesriikidele, võidavad äh, ja võidavad terve mandri jaoks. ma soovin kõigile rahulikke jõule, täpselt nii, nagu ütles äh, härra Barroso ja lisaksin, et äh, loodetavasti uut aastat alustame sügavas usus ja veendumuses äh, meie ühtse projekti nimel, suur tänu! suur tänu ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna Guerrero Salom, palun. suur tänu, härra president. president Van Rompuy, oma sõnavõtu alguses ja lõpus te ütlesite, et viimane nädal oli tore nädal Euroopa Liidu jaoks. olen sellega nõus. aga ma tahaksin ka toonitada, et tore ja hea nädal Euroopa Liidu jaoks on tõesti midagi märkimisväärset. härra Barroso ütles, et tema ei jaga väga palju levinud pessimismi. ma olen temaga ühel nõul. ma leian, et äh, meil ei ole kunagi minevikus olnud paremaid lähtekohti ja ma tahaksin välja tuua nii positiivsed aspektid kui tahaksin toonitada, et meil on siiski ka probleeme, riske ja tasakaalunihkeid Euroopa Liidus. ma arvan, et äh, ühise, ühise pangandusjärelevalve vastuvõtmine oli väga tähtis otsus, positiivne otsus, mis näitab, kui palju on Euroopa Parlament püüdnud äh, kiirelt ja intelligentselt äh, vastu võtta Kiigoldi ja Dysoni raportit. ma arvan, et äh, Euroopa Keskpank peaks teostama järelevalvet äh, pankade üle, nii nagu seda ka otsustati, selleks et meil oleks võimalik pankade töösse otse sekkuda ja kui vaja, äh, peaksime me olema võimelised ka äh, kontrollima riiklike pankade tööd selles otsuse tekstis on täpselt kirjas ja härra Barroso ka ütles, et äh, homme juba algavad läbirääkimised komisjoniga. tegemist on kolmepoolsete läbirääkimistega. kuid meil on kahju, et ei ole ikka veel selgust, äh, millal ja kuidas see pangandusjärelevalve siiski rakendub. see rakendumine võib äh, teatud juhtudel piirata pangavõlgade ja riikide võlgade haldamist. mõtlen siin näiteks selliste riikide nagu Hispaania ja Iirimaa peale. jah, pangandusjärelevalve võib toimima hakata siis, kui aeg on juba teatud haavad ehk siis teatud probleemid lahendanud. kuid ma arvan, et see otsus tuleb võtta vastu kiiresti, vastasel korral äh, Euroopa Komisjoni ja parlamendi tööst pole mitte mingit kasu. ma leian, et me peame endale püstitama suured eesmärgid ja Euroopa Keskpanga töö ja eesmärgid peaksid olema laiemapõhjalised, kui need siiamaani on olnud. meil on probleeme ka äh, pangaliidu kahe ülejäänud samba aeglase rakendumisega. samamoodi on meil probleeme ka äh, Äh, finantsinstitutsioonide töö lõpetamise küsimuse lahendamisega. siin peaks liikmesriikidele andma võimaluse tegutseda, samamoodi tuleks kaasata ka finantsmaailm. praegusel hetkel mulle tundub, et nõukogus läbirääkimistel on selle küsimuse lahendamine äh, blokeeritud. meil on ikka veel palju murepunkte, me näeme, et otsuste vastuvõtmine on segane, me näeme, et meetmete rakendumine on väga aeglane ja see toob endaga kaasa äh, probleeme majanduskasvu ja töökohtade loomise jaoks. sotsiaalsed küsimused on savijalgadel ja väga tähtis on tagada ka Euroopa Parlamendi demokraatliku legitiimsuse tugevdamine. miks me oleme tihti segaduses. president Schulz ütles kohe alguses, et meie institutsionaalne struktuur on väga keeruline ja et see mõjutab ka meie toimimist. meil on majandus- ja tööhõivepakt, meil on kuuikpakett, kaksikpakett, fiskaallepe ja peale selle on meil veel ka komisjoni ja liikmesriikide vahel kokkulepe. ehk me ikka ja jälle näeme, et Jacques Delorsil on õigus, kui ta ütles, et Euroopa Liidu puhul on tegemist äh, poliitilise eesmärgiga, millega ei ole võimalik ennast alati identifitseerida. ja praegusel hetkel on see identifitseerimine eriti raske. ja just seepärast ongi meil vaja selgust, meil on vaja selgust Euroopa kodanike jaoks. sest nendest me ju siin tegelikult räägime siis kriitika, mis põhjenda-, mis puudutas äh, aeglast rakendamist. tihti lükatakse asjade otsustamist äh, poole aasta võrra edasi, näeme, et ka jällegi lükati otsuste vastuvõtmine edasi juunikuusse kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja härra Van Rompuy ütles, et ei saa eeldada, et otsused äh, võimalikult kiiresti vastu võetakse, et kõike tuleb siiski teha samm-sammult. meie töötame meetmed välja ja me peame arvestama sellega, et äh, nende meetmete rakendamine võtab aega kuid, et mitte öelda aastaid, aga seejuures on meie jaoks tähtis, et nende meetmete keskmes oleks majanduskasvu toetamine ja töökohtade loomine. räägiksin sellest hiljem oma teises sõnavõtus. väga tähtis on meie jaoks ka sotsiaalne sammas väga tähtis on töötada ka sotsiaalsete eesmärkide nimel. me räägime siin poliitilistest visioonidest, poliitilisest projektist, mida peavad saatma väärtused ja demokraatlik kaasamine. ja demokraatlimine kaasamine, selle aluseks peaks olema just Euroopa Parlament ning mis äh, öeldi nõukogu järeldustes äh, demokraatliku legitimatsiooni kohta, on minu arvates veel väga väike samm edasi ja see ei too endaga kaasa heade suhete loomist äh, riiklike parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, nii et tähtis on tõesti, et Euroopa küsimused ka tõesti leiaksid Euroopa Parlamendis käsitlemist suur tänu, härra Guerrero ja järgmisena saab liberaalide fraktsiooni nimel kolleeg Verhofstadt sõna. suur tänu, ma arvan, et me peame olema õiglased, et Euroopa ülemkogu päästsid ära Euroopa rahandusministrid, sellepärast et ilma nende kokkuleppeta, head kolleegid, ei oleks meil üldse millegi üle rõõmustada siin Eh, seda, sellele viitas ka eh, komisjoni president, öeldes, et eh, kõik teed on lahti, kõik võimalused on avatud, jah. see tähendab, et järeldusi nagu ei ole, vähemalt väga tugevaid järeldusi. aga tulles tagasi siis positiivsete mm, aspektide juurde, siis kokkulepe Euroopa rahandusministrite vahel ma arvan, et ühtne järelevalvemehhanism pankadele on väga oluline samm edasi ning äh, me peame meeles pidama, et ühtne järelevalvemehhanismi vajadus oli juba kahe tuhande üheksanda aastal ja kahe tuhande kümnenda aasta alguses rääkisime me ühtsest järelevalvepaketist, me rääkisime kuid sellest, et äh, meil peaks olema ühtne mehhanism, aga komisjoni nõukogu ütlesid, et ei, ei, praegu ei ole veel kindlasti õige äh, hetk Äh, nüüd aga räägime me siin ühtsest äh, järelevalvajast, sellepärast et ilmselgelt parlamendi idee oli väga hea. see, et me nõudsime seda juba kolm aastat tagasi. aga äh, kõik ei ole veel äh, läbi. praegu algavad ju läbirääkimised äh, nõukogu ja parlamendi vahel, sellepärast et äh, umbes pool sellest paketist on ju kaasotsustusmenetluse all ja siin on avatud küsimusi veel palju, isegi pärast seda kokkuleppe sõlmimist, mis praegu rahandusministrite poolt tehti. kõigepealt eh, ühtne järelevalvaja, kas see on järelevalvesüsteem, mis puudutab kogu ühtset turgu või osa sellest? ja siis loomulikult eh, see küsimus, milline motivatsioon on riikidel väljaspool eh, süsteemi äh, ühtse järelevalvesüsteemile mm, omad õigused allutada. ning kas me eh, mitte ühtseks järelevalvemehhanismiks tulevikus kahekiiruselist süsteemi nii ei raja? ja küsimus EKP-st eh, e ning Hiina müürist, mis seal on, ehk eh, ühest küljest rahaloomelised otsused ning järelevalvefunktsioon teiselt poolt. kogu see süsteem on bürokraatlik, see on auke täis ning ma arvan, et parlamendil on väga palju tööd ees äh, selles osas, et äh, mitte see süsteem ei toimiks äh, lihtsalt liikmesriikide vahel, vaid just Euroopa üleste institutsioonide all. aga see punkt, et see on Euroopa ülene, ei ole üldse finantsministrite otsuse taustast praegu välja lugeda Äh, edasi lähen teise ülemkogu äh, tulemuste juurde. Äh, ma vabandan küll, et ma siin otse ütlen, aga minu, mulle need muljet ei avalda. Teie plaani jaoks, Van Rompuy, ei ole mingisugust tugevat toetust, samuti ei ole komisjoni kavandile mingisugust väga tugevat toetust. kui ma loen eh, neid dokumente, siis mulle näib, et eh, uueks majandus- ja rahaliiduks eh, vajalikud alused puuduvad praegu järeldustest. Need on kavandis olemas, need on osaliselt ka Van Rompuy dokumendis olemas, aga ülemkogu järeldustes ma neid ei näe me ei räägi siin äh, võlgade äh, ühtsest jagamisest, me ei räägi siin võlalunastusfondist, mitte ühtegi sõna ei ole sellest. samuti ei ole ka euroala valitsemisest äh, Euroopa tasandil, ei ole Euroopa Rahandusministeeriumist midagi juttu ja samuti uutest fiskaalpädevustest, mis oleks siis Euroopa Liidu eelarvepädevus, et integratsiooniga edasi minna. kõik see on Äh, lahjendatud, nii et nagu äh, härra Barroso ütles, äh, kõik teed on veel avatud. mina muidugi näen asju teisiti. kui sõnaselgelt ei ole järeldustesse kirjas, siis kus kohas see on? selge on ka see, et praegusel hetkel minu õppetund eelmisest ülemkogust on see, et praegu ei ole Euroopa juhtide äh, osas äh, seda võimet teha Majandus- ja Rahaliidu otsuseid. üks põhjus on selge, septembri valimised äh, Saksamaal blokeerivad kõike, noh muidugi siin on praegu üheksa kuud aega, üheksa kuud ei ole ilmselt poliitilises karjääris väga pikk aeg, nagu te teate juba, härra president, ma juba tean, mida te seal üles kritseldate hetkel. see on ju väga isiklik. aga ei, tegelikult on ju rohkem kui üheksa kuud. aga siis viimaseks minu poolt, ma arvan, et tõsine põhjus on äh, härra Draghi äh, tegevus. makromajanduslike rahapoliitiliste tehingute osas. ta tegi tegelikult õiget asja, sellepärast et ta ju takistas kriisi levimist lühiajaliselt, aga pikaajaliselt tegi ta midagi väga halba, sellepärast et ta võttis Euroopa liidritelt põhimõtteliselt surve ära, et minna edasi Majandus- ja Rahaliiduga härra Draghi palub rohkem ambitsioonikust Euroopa juhtidelt, aga samal ajal äh, läbi OMT-de rahapoliitiliste otsetehingute mehhanismi eh, tegelikult pidurdab seda ühist tegutsemist. Eh, nii et eh, härra president, ma arvan, et me ei saa rääkida sellest, et kriis on läbi ja kriis on läbi siis, kui meil on föderaalne liit Euroopa Liidu sees. suur tänu, härra Verhofstadt ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Rebecca Harms. suur tänu, härra president, suur tänu nõukogu järelduste eest, need ei ole nüüd verivärsked uudised ja ma arvan, et on väga tähtis, eriti kui me valmistame ennast ette uuteks suurteks vastuoludeks, äh, on tõesti väga tähtis ka Euroopa Liit äh, majandusliiduna toimima panna ja hea, ja siiski kiita ka neid otsuseid, mis vastu võeti. nüüd see panganduse järelevalve ja see, et me nüüd tõesti järelevalve Euroopa tasandile viisime, ei olnud väike otsus ja minu jaoks on tähtis see, et ka suured liikmesriigud nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, ka nende tegudele vaadatakse Brüsselist ja vaadatakse, kas pangatehingud on tõesti Äh, korralikult toimunud. ma olen, leian, et meil on veel väga palju vaja ära teha, aga Pangaliit on minu arvates otsustav samm, mis eelnevatel nädalatel nüüd ka tõesti vastu võeti. ja kõige muu hulgas äh, olen kolleeg Verhofstadiga täiesti nõus, on, kõik muu on lahtine ja ma ei hakka siin oma kriitikanooli ähm, kordama äh, sest äh, mulle jääb mulje, et ma muudkui jahvatan ja jahvatan, aga mitte mingit tulemust ei ole. ma pigem leian, et me peaksime mõtlema selle peale, mida Euroopa Parlament äh, kui kõige suurem ja juhtiv jõud Euroopa Liidu äh, lõimimise osas, et mida nüüd Euroopa Liit peaks edasi tegema jah, me peame õigusloomelist tööd jätkama, kuuikpakett, kaksikpakett, pangaliit, need äh, projektid tuleb lõpetada, aga minu arvates Euroopa Parlament tõesti peab ka nüüd seda integratsiooni süvendama, seda, mida meie soovime ja mida riigijuhid ja valitsuspead ikka edasi lükkavad, ma olen juba Hollandist kuulnud sõnu, et see lükatakse silmapiiri taha et ei oleks vaja kohe lõimida ja me ei räägi siin mitte ainult Saksamaast, vaid ka väga paljudest riikidest, kellel on suuri kahtlusi nii Herman van Rompuy kui ka komisjoni kavandi osas. mis on siis Euroopa Parlamendi roll? meil on võimalus kokku kutsuda konvent, me ei peaks seda nüüd äh, tegema lihtsalt kiirelt ja kiiresti, vaid me peaksime tõesti järele mõtlema, sest meie ülesanne on mitte alles valimiskampaania ajal, vaid alles siis, kui me oleme härra Barroso jaoks oma kandidaadid paika pannud, tema järglase jaoks kandidaadid paika pannud, äh, oma kodanikele selgeks teha, miks me tõesti soovime äh, võlgasid Euroopa tasandile viia miks on tähtis, et me solidaarselt ja vastastikku vastutaksime Euroopa Liidus ja teeksime seda rohkem kui siiamaani? miks me arvame, et meil on vaja Euroopa rahandusministrit? miks oleks selline samm Euroopa Liidu ja Euroopa kodanike jaoks parem? ja kuidas on meil võimalik äh, nende meetmetega võidelda äh, Äh, ähvardava suure tööpuuduse vastu. ma ei taha, et Euroopa Parlament alati vastanduks nõukogu ja komisjoniga nendes küsimustes ja et me peaksime alati siin äh, rusikatega vehkima, vaid ma arvan, et meil on palju tähtsam näidata kodanikele, et me võtame nende muresid tõsiselt ja ma arvan, et siis saame ka järgmise ametiperioodi jooksul ka tuleviku konvendi kokku kutsuda kui meil ei ole võimalik neid probleeme äh, nii selgelt välja tuua, siis ei ole ka konvendi kokkukutsumisel mitte mingit mõtet. suur tänu! suur tänu, proua Harms ja nüüd ECR fraktsiooni nimel kolleeg Epping. European... Äh, härra president, viimase ülemkogu tulemused tuletavad mulle meelde Aleksander Pope'i, kes tuhande seitsmesaja üheteistkümnendal aastal kirjutas äh, kriitika essee ja ütles, et eh, lollid eh, lähevad sinna, kuhu inglid ei julge minna. Teie, härra Van Rompuy, olete ka luuletaja ja eh, ütleksin teile, et ärge jookske sinna, kuhu lollid jooksevad. ja seega, härra president, ma ütleksin, teie ülemkogu oli justkui nagu inglite kokkutulek kõigepealt ühtne järelevalve panganduse mehhanism on nüüd siis loodud Euroopa Keskpangale antud ülesanne, ajakava on paika pandud ja paika pandud ka see, kui palju panku läheb järelevalve alla. loome äh, Äh, alusid alu,, alustalasid majale, mida ei tuleks luua. siis äh, resolutsioonifond, mida finantssektor ise peaks rahastama, see on suurepärane idee, ma toetan seda, me peame kaitsma nii maksumaksjaid kui ka hoiustajate kontosid. aga kus siis nüüd need lollid äh, ülepeakaela jooksevad? kõigepealt nad tahavad üldiste Euroopa ülest hoiuste tagamise skeemi ehk siis üks hoiustaja peaks äh, toetama nende pankade rekapitaliseerimist, kes on võtnud liiga suuri riske teistes, teises pangas. Äh, teiseks, mitte kuidagi ei ohjata arutut käitumist pankade poolt ja siis need kulaari võlakirjad, äh, kui lubate, ehk siis ühisvõlakirjad, suurepärane näide sellest, kuidas mõned mõtted on kehvad mõtted. Need, kes siis on jällegi mitte midagi ei räägita siin solidaarsusest, vaid subsideeritakse niimoodi elu, äh, mille, mida keegi ei suuda äh, ise maksta. Äh, proua Merkel ütles kunagi, et tema eluajal ühisvõlakirju sisse ei tooda ja ma soovin talle pikka iga. nii et härra Van Rompuy ärgem jookskem karjas lollidega, vaid hoidkem pigem ühte inglitega ja ma olen veendunud, et teie veendunud kristlasena ja jumalakartliku eurooplasena selle talupojatarkuse juurde jääte. suur tänu, härra Epping ja nüüd saab sõna härra Helmer järgmisena. suur tänu, härra president meil olid need äh, väljaostmise fondid ja siis stabiilsusmehhanismid, äh, siis äh, kõlavad kinnitused ja nüüd siis vastsündinud pangandusliit, kuigi Bundesbanki advokaadid on öelnud, et sellel ilmselt õiguslikku alust korralikku ei ole. olgu sellega nagu on, mitte ükski nendest algatustest tegelikult ei lahenda põhilist probleemi, et euroala on tasakaalust väljas. kuidas te jumala eest kujutate ette, et ühtne pangandusjärelevalvesüsteem lahendab Kreeka konkurentsivõime küsimused? või kuidas see lähe-, lahendab suured äh, jooksevkonto või kaubanduskonto ülejäägid äh, Saksamaal? Äh, probleeme on lahend-, mitmeid, kõigepealt massiivsed alalised rahalised ülekanded, see loodi juba tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal McDougali raportiga, kus öeldi, et euroala stabiilsus sõltub, on sõltuvuses kuue kuni kaheksa protsendi Euroopa skp suurustest alalistest ülekannetest, seda McDougali raporti seisukohta arvesse ei võtnud ja tule-, tulemus on teie ees. loomulikult äh, Saksa valijatel olekski sellised ülekanded vastuvõetamatud teiseks äh, võib äh, minna praeguse peamise lahenduse juurde, nimelt äh, devalveerimine Lõuna-Euroopas, aga see ei ole jätkusuutlik demokraatlikus raamistikus. Kreeka valijad seda kaua enam välja ei kannata. ja kolmandaks võiks teha seda, mis on ilmselge, võiks ju öelda, et teil ei olnud õigus, võiks selle euro hingusele saata, antaksite võimaluse Kreekale minna pankrotti ja et tal oleks võimalus devalveerida oma valuuta ja tulla tagasi kaubandusse ja et nad leiaksid võimaluse majanduskasvu algeteks ja töökohtade loomiseks, aga teda te ei tee, sellepärast et kogu selle asjaga on seotud liiga palju poliitilist kapitali. Te ei suuda öelda, et teil ei olnud õigus. härra Barroso, härra Van Rompuy, härra Schulz, teie rumalus ja uhkus on praegu lahenduse teel risti ees Öeldi, et äh, Nero äh, keeritas äh, pöidlaid, kui Rooma põles, teie teete seda, kui Ateena on näljas. meie oleme oma koduriigis sellest aru saanud ja sellepärast nõuame rahvahääletust Euroopa liikmelisuse osas ja sellepärast oleks meil parem olla Euroopa Liidust väljaspool. ausalt öeldes mind üllatab see, miks härra Tool ei saa aru, miks Ühendkuningriik tahab uut suhet Euroopaga, aga hea meelega selgitan teile seda edaspidi, härra Tool. suur tänu järgmisena saab sõna härra Lea Erik. Äh, suur tänu, austatud härra presidendid. Äh, mulle on jäänud mulje, et meil ei ole mitte mingisugust äh, üldist visiooni. Teil ei ole mitte mingisugust projekti Euroopa tuleviku jaoks ei ole sellist projekti, mis aitaks meil praegu tulla välja kriisist ajal, mil järjest rohkem ja rohkem inimesi jääb ilma tööta, sellest ei räägita. ajal, mil vaesus ainult süveneb, sellest ka te ei räägi. ajal, mil kõik äh, liikmesriikide eelarved on äh, tõsiste kärbete ohvriks. miks me ei oota ära Euroopa Ülemkogu äh, Äh, miks me ei tee ülevaadet ülemkogu lõppjäreldustest juunikuus? Ähm, miks äh, te ei räägi nüüd midagi nendest miljarditest, millest räägiti tollal? miks te ei räägi nendest projektidest, mis selle rahaga on rahastatud, kui, kui palju töökohti loodi või kui mitu töökohta alles jäi tänu sellele rahale? täna räägite siin panganduse järelevalvemehhanismist ja loomulikult seda on vaja, aga ma ei saa aru, äh, miks Euroopa Keskpank on nii kohtunik kui ka siis äh, osapool kohtuasjas miks äh, ei anta äh, pank, miks on jäetud välja kodanik, miks on jäetud välja pankade ametiühingud? miks on City jäänud igasuguse kontrolli alt välja Londonis? ja mulle tundub, et siin on üks põhimõtteline probleem ja tagumine aga oleks sellega tegeleda. nimelt Euroopa Keskpanga põhikiri ning selle panga missioon. tal on rahapoliitiline võim äh, Äh, kuid seda ta teeb, seda ainult pankade teenistuses ja ei aita sugugi liikmesriike tööhõivepoliitikate edendamisel. ma lisan, et praegu ei ole mitte mingisugust mehhanismi Euroopa tasandil võlgade ühtsustamiseks ja liikmesriigid jõua-, leiavad siiski ennast järjest rohkem ja rohkem üksinda oma pankade väljapaastmisel ja lõppkokkuvõttes on tavaline inimene see, kes maksab selle kõik kinni kui äh, blokeerib meid tõesti alusleping, nagu te räägite, siis miks me ei too sisse Euroopa Keskpangas uut süsteemi, avalikus pangas uut süsteemi, selleks et toetada sotsiaalset arengut, inimlikku arengupoliitikat, miks nemad ei võiks tegeleda uute investeeringutega äh, näiteks ka keskkonna välja, vallas? ja öö, ülemkogu eesistuja, te rääkisite väga ilusti siin nendest lepingulistest suhetest liikmesriikidega, mille läbi saaksid liikmesriigid siis rahalisi vahendeid ja öö, ma pean ütlema, et tegemist on, on sellisel juhul ainult sotsiaalsete õiguste allamängimisega, teistmoodi ei saa seda öelda, satuvad ohtu kohe need öö, õigused jah, kõik need äh, majanduslikud paketid võivad äh, realiseeruda, aga äh, eurooplane, Euroopa ei räägi praegu inimlikust Euroopast, ainult sotsiaalne Euroopa on aga see, mis suudab tagada demokraatliku Euroopa ja toob meid sellest kriisist välja, suur tänu. nüüd saab mitteühinenute nimel sõna kolleeg Leis, palun. suur tänu, härra president. kui ma nüüd Äh, õigesti lugesin, siis oli see kahekümne viies ülemkogu, kus arutati finants- ja majanduskriisi ja me ei ole ikka veel näinud sisulist arutelu selle üle, kuidas äh, solidaarsus toimima peaks ei ole üldse küsitud seda, kas me saame rääkida solidaarsusest, äh, mõeldes nende probleemide peale, mis tegelikult on äh, korrapoliitilised ja mina olen äh, flaam ning ma tean päris täpselt, millest ma räägin. me näeme, kuidas Belgias näiteks Flaamimaalt Valloonimaale rahasid üle kantakse ja Euroopa Liidus hakatakse nüüd sisse viima sellist Belgia äh, subsideerimissüsteemi, kus siis põhjapoolsed riigid lihtsalt saadavad oma raha lõuna poole teele. nii et olete nüüd Belgia võtnud endale suureks eeskujuks kui jätkusuutlik on selline solidaarsus ja kus on sellise solidaarsuse piirid? teiseks küsimuseks on demokraatliku legitiimsuse küsimus nende välja kuulutatud meetmete puhul kui ma vaatan ülemkogu järeldusi, siis tõesti, te võite neid nimetada revolutsioonilisteks, aga milline on olukord, kui me räägime riiklike parlamentide kaasamisest ja koostööst Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel? praegusel hetkel on siin ikkagi rohkem küsimusi kui vastuseid. millised demokraatlikud kontrollisüsteemid on tulevikus üldse võimalikud, kui majanduspoliitika, eelarvepoliitika, maksupoliitika üha enam läheb Euroopa Liidu tasandile? ja siis räägiti veel ka sellest, et äh, pangaliidu toimimine peab äh, olema selline, et ta toetaks äh, maksumaksjaid ja et finantssektor peaks ise oma tegudest vastutama. see kõik kõlab küll väga hästi, kuid milliseid tagasi, tagatisi saate te anda säästjatele, et pangad mingil hetkel lihtsalt oma kulusid ei kanna üle oma klientidele? ja siis nüüd see me, me näeme siin järjest mitmeid ülemkogusid ja need ei muuda mitte midagi. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Barroso. oma avasõnavõtus olin ma minu arust väga objektiivne ja ka õiglane, kui ma hindasin Euroopa Ülemkogu järelmeid. Äh, tegelikkus aga muidugi on see, et oli võimalik teha tähtis otsus ja äh, loomulikult äh, rahandusministrid selle tegid, aga päev hiljem aitas ka äh, ülemkogu äh, rahandusministritel tulla selle olulise äh, otsuseni. ning ma arvan, et on oluline ka öelda, et see ühtne järelevalvemehhanism, esimene samm pangandusliidus, aitab investorite usaldusväärsust toota ning ka partnerite osa, usaldusväärsust ning see on selles osas kõige olulisem samm. komisjon tegi ettepaneku septembris, aga me olime püüdnud seda ka varem. me püüdsime, kui teile meenub, ehk Larosieri äh, aruande järel püüdsime selle ettepaneku teha, liikmesriigid sel hetkel lükkasid selle tagasi ja siis me läksime läbi eh, Euroopa pangandusjärelevalvemehhanismi juurde, siis olid liikmesriigid sellega päri, koos parlamendiga kaasotsustuse raames me selle kasuks hääletasime, aga huvitav on see, et kahe tuhande kaheksandal ja üheksandal aastal ei olnud see võimal-, võimalik, aga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal samas küll ma ütlesin, et äh, mõningad äh, võimalused on veel avatud, tahan olla väga ähm, aval teiega selles osas. ülemkogus äh, olid väga avatud arutelud, nagu te teate, siis komisjon kavandi järgi me tahame liikuda veelgi ambitsioonikamalt edasi nelja presidendi dokumendis on ka suurem ambitsioonikus kui praegustes ülemkogu järelmites, aga praegu on oluline aru saada, et me räägime kriitilistest asjadest, mis meie liikmesriikide suveräänsustaju mõjutavad. kui me räägime eksante eel-, riiklike eelarvete koordineerimisest, siis äh, me peame aru saama, et see on väga suure tundlikkusega teema liikmesriikides äh, ja see mm, kindlasti demokraatliku legitiimsuse ja vastutuskohustuse küsimused äh, tekitab. Euroopa Komisjon loodetavasti ka tulevikus äh, saab äh, suunata asju nii, et liikmesriikide demokraatia ja Euroopa demokraatia on, on äh, äh, ühes Euroopa Äh, parlament on äh, otse valitud äh, organ ning see on ähm, Euroopa suveräänsuse tuum. aga kui me räägime liikmesriikide eelarvetest, siis on täiesti loomulik, et liikmesriikide parlamendid tahavad olla ka debatti kaasatud. nii et ma ei saa mitte ainult ülemkogu järeldusi kommenteerida, vaid ka teatud vestlusi, mis ähm, nende, selle kohtumise jooksul aset leidsid valitsusjuhtidega ning need inimesed ütlesid, et ideed on väga huvitavad, aga andke meile aega neid analüüsida. sellepärast, et praegu on selline taju, et me räägime väga tundlikest küsimustest ning sellepärast on ka vaja tõeliselt euroopalikku debatti Te mäletate ilmselt, kui ma rääkisin Euroopa Liidu hetkeolukorrast Strasbourgist, ma rääkisin Euroopa valimistest, siis järgmistest valimistest, mis oleks heaks võimaluseks Euroopa äh, poliitilise debati avamiseks ja proua Harms seda ka puudutas oma sõnavõtus. oluline on öelda, et Euroopa äh, valimised on äh, kahekümne seitsme liikmesriigi valimised aga püüame praegu tõelist euroopalikku debatti tekitada valimisplatvormide ja kandidaatidega ning pühenduda sellele projektile nii, et tõelised euroopalikud jõud tuleksid välja oma mugavustsoonis ning selgitaksid ka mitte ainult siin Euroopa Parlamendis, vaid ka koduriikides, millised võimalused meie ees on. ma tõesti arvan, et see oleks tee edasi, sellepärast et praegu me räägime väga tundlikest asjadest, ning äh, väga oluline oli just Pangandusliidu alal samm teha edasi, võtta vastu ühtne äh, järelevalvemehhanism, äh, millega olid nõus riigijuhid ning loodetavasti ühtse resolutsioonimehhanismi ettepanekuga tuleb ka komisjon kähku välja oluline on ka ex-ante eh, eh, liikmesriikide eelarvepoliitikate koordineerimise aspekt, aga teised aspektid olid eh, nelja presidendi raportis ning ka meie kavandis kirjas. mitmed teie hulgast ütlesid ka seda, et nende ettepanekute ambitsioonikust arvestades ei olegi võimalik, et praegune ülemkogu oleks need kinnitanud ma arvan, et meil on praegu hea võimalus selle debatiga algust teha, sest ma arvan, et me ei saa öelda, et me oleme kriisist väljas, kui me seda ütleme, siis me teeme sõeli, tõelise vea, sellepärast et kui me praegu majanduslikku, sotsiaalset olukorda vaatame, siis me ei ole kriisist väljunud, aga kui me vaatame ka Majandus- ja Rahaliidu juhtimist, siis palju on veel ära teha. miks on olukord praegu parem kui veidi aega tagasi, ei ole mitte sellepärast, et me tegime kaks-kolm otsust, vaid sellepärast, et me oleme kõikehõlmavalt vastused andnud tänastele probleemidele Äh, mõningaid äh, eelarve äh, defitsiidi korrektsioone on liikmesriikides võetud, majandusi reformitakse ning ESM-i käivitamine loomulikult oli väga oluline aspekt, mis suurendas investorite usaldusväärsust ja ärgem unustagem, et me oleme Kreeka äh, maksevõimetust vältinud, sellepärast et paljud analüütikud tegelikult ütlesid äh, eelmisel aastal, et Kreeka peaks olema pankrotis, aga nüüd oleme me Kreekat aidanud ja me oleme järk-järguliselt näidanud, et me Eh, oleme eh, Majandus- ja Rahaliidi, liidu kõrval, toetame seda, see ei ole mingisugune juhuslik sündmus ning eh, loomulikult koos väljaütlemistega Euroopa Keskpanga poolt rahapoliitiliste otsetehingute mehhanismi osas me näeme, et poliitiline tahe on olemas Majandus- ja Rahaliidu toetamiseks ja süvendamiseks ja sellepärast on vaja sellel teel jätkata. usaldusväärsust usaldust on võimalik väga kiiresti kaotada ja väga raskesti tagasi võita. see protsess on väga aeganõudev ja raske, aga ma arvan, et selles valguses on hea, et mitmeid teid ja võimalusi on avatud ning komisjon äh, võitleb tugevama Majandus- ja Rahaliidu poolt ning tugevama Euroopa Liidu poolt, aitäh! suur tänu, Hanna Varnumpoi, palun! suur tänu, härra president, kallid kolleegid, ega mul ei ole palju lisada sellele, mida ütles komisjoni president Barroso, ainult mõned märkused eh, lisaks, kui lubate. juunikuust, kui meie oma esimese aruande esitasime, on räägitud neljast äh, alustalast äh,, building blocksidest kaunis eesti keeles aga tegemist äh, on äh, siis alustaladega, mis puudutavad äh, rahaliitu, majandusliitu, eelarveliitu ja poliitilist liitu ja me oleme siis juunikuust ne selle nelja plokiga tegelenud. ega tegelikult äh, ei ole nõutud äh, seda, et ülemkogu võtaks vastu äh, kas meie raporti või võtaks vastu komisjoni kavandi. nimelt on välja pakutud lihtsalt selline pikaajaline perspektiiv ja samm-sammult äh, selle järk-järgulisuse vaimus, millest ma rääkisin alguses, tegime me ettepaneku iga selle ploki kohta käisime välja meetmeid ja reforme, mis on kõik suunatud ühele eesmärgile Need on need äh, olulised jõupingutused, mis on tehtud, on äh, sillutatud pikaajalised eesmärgid ja iga olulise peatüki osas on peaaegu kõikidel ülemkogudel äh, nendest asjadest räägitud ja samme edasi astutud. ma ei hakka kordama seda, mida on juba öeldud Pangandusliidu kohta, nagu ma ütlesin, on saavutatud selles osas minu meelest väga suur edu ja me jätkame kahekümne seitsme liikmesriigiga, kõik ülemkogu liikmed olid selle sammuga nõus, ka need, kes on öelnud, et me ei taha osaleda, me ei taha üldse osaleda mitte kunagi Pangandusliidus ega ka järelevalvemehhanismis, aga me oleme selle asjaga nõus. muuseas, härra Tool, ka Ühendkuningriik oli nende liikmesriikide seas ka Ühendkuningriik äh, oli koostööaldis, äh, kakskümmend seitse liikmesriiki, ma rõhutan, oli nõus selle sammuga. teine asi Pangandusliidu kohta. põhimõtteliselt äh, langetatigi printsipiaalne otsus töötada välja siis kriiside lahendamise süsteem. me esitasime palve Euroopa Komisjonile, siis kui aeg on õige, Äh, ja seadsime ka esialgsed päeva, äh, kuupäevad välja, äh, töötada välja oma ettepanek. <clears throat> selleks, et saavutada ühtne järelevalve Euroopas. juunis me võtsime otsuse, põhimõttelise otsuse ning selle põhimõttelise otsuse alusel olemegi siis edaspidi oma tööd teinud. ma tunnustan rahandusministrite tööd muidugi, ärge, aga kujutage endale hetkekski ette, et kui äh, ülemkogu ei oleks öelnud, et enne aasta lõppu on otsust vaja, oleks see otsus langetatud. veelgi enam, juba oktoobris langetati otsuseid, mis nägid ette, et, et euroalasse mittekuuluvaid liikmesriike koheldatakse võrdselt ja me ütlesime seda alguses ja et ollakse valmis ka Euroopa pangandusjäre-, äh, pangandusametis äh, hääletuskorda muutma selleks, et ühisturg jääks ühisturuks ja kedagi ei diskrimineeritaks, need on ülemkogu otsused ja ilma nende otsusteta ei oleks täna olnud mitte mingisuguseid otsuseid, aga loomulikult ma tunnustan raha, rahandusministrite tööd eelarveliit, ma loodan, et parlament langetab otsuse äh, kahest osast koosnevat seaduspaketi osas, see on võtmetähtsusega Äh, otsuse eelarveliidu äh, loomiseks. ja nüüd see töö, mis on juba ära tehtud äh, majandusjuhtimise paktiga, fiskaalkokkuleppega, siis see kaheosaline pakett on väga oluline osa kogu sellest ähm, raamistikust ja me liigume edasi samm-sammult. poliitiline äh,, majandusliit äh, käivitatud on Euroopa semestri äh, menetlus, aga loomulikult soovitused tehakse liikmesriigiti äh,, ei ole aga selge, et äh, liikmesriigid neid soovitusi järgivad, isegi kui tegemist on vettpidavate soovitustega. teisalt äh, tuleb mängu makromajanduslik stabiilsus ja vähemalt siin äh, on majandusjuhtimise pakett meile meetodi pakkunud, aga üsna tihti need asjad toimuvad liiga hilja. selleks, et kaasada kõik liikmesriigid ja absoluutselt kõik liikmesriigid vajavad reforme selleks, et äh, meie konkurentsivõimet säilitada ja toestada on vaja tegutseda õigeaegselt ja tuleb nad kaasata juba õiges äh, etapis. ja see lepingute süsteem on tegelikult priviligeeriv süsteem. see võtab arvesse liikmesriikide pädevused aga samas äh, on tegemist lepingutega, mis läbi, räägitakse läbi komisjonid ja ülemkoguga ja selle läbi saab siis survet avaldada liikmesriikidele selleks, et äh, nad selle konvergentsi teel oleksid kindlamini, kui seda nad olnud varem, millest ma siis räägin, lähenemine majanduspoliitika ja, ja poliitilise liidu vahel. tegemist ei ole Äh, mingisuguste distsipliinilepingutega ainult, äh, vaid äh, lepingute, mille eesmärgiks on konkurentsivõimet toetada, see on, see läheb kaugemale piirangutest. tegemist ei ole karistava iseloomuga lepingutega, need on lepingud, mille eesmärgiks on positiivsed muutused ja sellega tuleb arvest- ja tuleb arvestada nende lepingute peamist eesmärki sellega ei rikuta liikmesriikide pädevust, äh, aga see sobib väga hästi laiemasse konteksti, millega võetakse arvesse kõik äh, Euroopa Liidu äh, peamised ähm, suunised kaks tuhat kakskümmend strateegias. nüüd ähm, demokraatlik kontroll, minu meelest tuleks alustada uue järelevalvemehhanismi kontrollist, see on esimene samm, mis tuleb astuda. ja ei peaks ülemkogu öö, öö, hakkama siin sogama vett selles osas, kuidas Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid omavahel ähm, suhtlevad, see on teie asi ja meil ei ole mitte mingisuguseid ettekirjutusi teile selles osas teha. oluline on see, et kontroll tehakse, viiakse läbi sellel tasandil, mis on selles osas pädev. mida ma tahaksin öelda, ülemkogu astus jällegi uue sammu täitsa õiges suunas ja Äh, sellega rakendatakse meie pikaajalist plaani. loomulikult jah, äh, me keskendusime võib-olla rohkem lühiajalistele otsustele, asjadele, mida on võimalik äh, saavutada esimese poolaasta jooksul nüüd. aga need reformid, mille me rajame, ega need ei ole ette nähtud kestmaks ainult pool aastat, vastupidi, terve sajandi võiksid nad kesta. kui me selle järelevalvemehhanismi loome, siis ega mitte paariks kuuks resolutsioonimehhanism samuti mitte ainult pa-, paariks kuuks. ainus fer-, asi, härra Ferošovtad, mis ma selle üheksa kuu kohta ütlen, see üheksa kuu pikkune periood äh, äh, inimeste jaoks on väga oluline asi äh,. Äh, sellepärast see võib-olla seal sees oli. aga ärge unustage, et kuus kuud on veel vähem kui üheksa kuud. nii et äh, igal asjal on loomulikult piirid mõned mõtted ei ole küpsed nende osas tuleb äh, tööd jätkata, aga väga palju oli selliseid äh, mõtteid ka kolm aastat tagasi, mis olid tollal teostatamatud, täna teostatavad, see on normaalne. ja äh, me peame kindlasti kuidagi leidma lahenduse solidaarsuse toestamisele samuti. tuleb öelda, et see, mis me nüüd peame tegema edasi, on ilmselt väga delikaatne väga paljude jaoks aga ühtne põllumajanduspoliitika peab jääma alles. Äh, kui survet äh, meie ei avalda, siis ei tee seda keegi ja sellepärast on need arutelud väga olulised. oluline on survet hoida institutsioonidel ma ei tee, ma ei anna mingisuguseid lubadusi, et see asi laheneb kohe, aga ühtse põllumajanduspoliitika äh, säilimine on oluline. Need inglite kohta öeldud asjad, ma olen teiega täiesti nõus, eks jõulud on ukse ees äh,, ettekujutlusvõime lendab kõigil, aga kui mind süüdistatakse ingliks olemises, siis ma vastan Blaise Pascaliga äh,. inimene ei ole ei ingel ega ka loom ja see, kes tahab olla ingel, see on loom. Ehm, vot nii. jah, eh, osad liikmesriigid praegu on väga tõsistes raskustes ja neil on väga raske oma rahvale silma vaadata, neid, nad on halvalt valitsenud aastakümneid ja solidaarsusmehhanismid muidugi on äh, väga olulised, ma saan väga hästi aru, kui raske on olukord mõnedes liikmesriikides, mis tuleb ära teha, aga ma ütlen veel kord, see nädal oli edukas nädal Euroopale, kuid see ei tähenda seda, et me oleksime öö, äh, oma eesmärgil öö, oluliselt lähemale jõudnud, palju on ära teha. soovin kõigile veel öö, äh, head aasta lõppu ja ilusat öö, jõuluaega ja sedasama kõike soovib härra Van Rompuy ka hollandi keeles les chœurs des anges chantent au ciel Noel. ja inglid kõik laulavad praegu kooris selle jutu peale taevas. mis puudutab seda üheksat kuud, härra Verhofstajat ja härra Van Rompuy, lubage ma, mul teile öelda, et selle üheksa kuu alguses tavaliselt toimub asju, mis on palju meeldivamad kui ülemkogu kohtumised selles pole ilmselt kellelgi kõhklustki. annaksin nüüd härra De Klaisile sõna üheks minutiks. suur tänu, härra president. mis puudutab demokraatlikku defitsiiti, härra Barroso ja härra Van Rompuy äh, siis teie otsustasite, et te väga ei kommenteerita seda, te ütlesite, et jah, et Euroopa Parlament on see, kes kontrollib, see on küll väga lihtne ja tõesti väga tore, sest Euroopa Parlament toetab teid siis, aga kui te soovite siiski äh, Euroopa avalikust arvamusest kaugeneda ja reaalse maailma ees silmad kinni pidada, panna, siis tuleb veel isegi kaugemale meil minna kui siiamaani. ja Rike, suur tänu, härra president! ma olen nõus sellega, mida ütles härra Barroso, kui ta ütles, et kriisist ei ole me välja tulnud. samas te ütlesite, härra president, asjad lähevad paremini. väga raske on öelda, et asjad lähevad paremini rahva jaoks, kes kannatab Te mainisite siin Kreekat, olukord Kreekas, Portugalis, Hispaanias, äh, nüüd siis ka Prantsusmaal ja Saksamaal on väga raske inimeste jaoks mind üllatab, et me ei räägi sellest, mind siiski jahmatab see, et ei vasta küsimusi näiteks Keskpanga missiooni kohta ja selle kohta, et võib-olla oleks võimalik asjad äh, teistmoodi orja-, orienteerida. Äh, ma olen üllatunud, et ei räägi äh, maksudest kõrvalehoidmisest, nendest miljarditest, mida võiks kasutada teistmoodi. miks te ei räägi mitte midagi sellest kokkuhoiust, mis oleks võimalik majanduspoliitika ja töökohtade loomiseks kokku hoida? miks te ei räägi riigi keskpanga äh, tegevusest, et ta tegutseb pankade, mitte liikmesriikide eelt, miks te ei räägi sotsiaalkaitsest, see kõik jahmatab mind, mind jahmatab, et te ei vasta sellele. kuigi te ütlesite, et te tahate, et Euroopa, Euroopa Majandus- ja Rahaliidul oleks sotsiaalne mõõde. mina eelistaksin, kui me rääkisime sotsiaalpaktist Euroopa Liidus, härra Helmer, palun Well, you, I... suur tänu, härra president, tahaksin tänada härra Barrosot ja härra Van Rompuyd Äh, nende vastuste eest. aga ma arvan, et nende vastused näitavad väga selgelt, selgemini isegi, kui mina seda suutsin, et neil mingisugused vastused on niimoodi pro forma, aga sisuliselt need on nõrgad Äh, härra Barroso, oleks olnud äh, parem, kui te oleksite asunud nende äh, kodanike poole peale, kes praeguses olukorras kai-, kaitsetud on. Te tahate demokraatiat Euroopa Liidu tasandilt, aga demokraatia tähendab teemost, see tähendab ühtset avalikku arvamust, ühtset rahvust, mis praegu Euroopas on puudu. kui te tahate demokraatlikku Euroopat, siis on võimalik seda saavutada ainult siis, kui demokraatlikud riigid on Euroopas Euroopa-ülene demokraatia on lihtsalt saavutamatu. me oleme kuulnud seda, et kutsutakse üles äh, suuremaks majandus- ja eelarve integratsiooniks, aga kui meil on ühtne vääring, kellel on eraldi rahapoliitika, siis on siin ka eraldi fiskaalpoliitikat rohkem vaja, kui te tahate üldse mingisugust äh, koordinatsiooni euroalas saavutada me oleme näinud väga palju algatusi, nagu ma juba alguses ütlesin, aga mitte ükski nendest ei tööta. me tahtsime usaldusväärsust suurendada, tahtsime kasvu, töökohti, me ei ole mitte ühtegi nendest eesmärkidest saavutanud. Äh, härra Van Rompuy ütles väga huvitavalt ja ma olen sellega nõus, nimelt ütlesite te, et Euroopa jääb ainult alles siis, kui ta on konkurentsivõimeline, aga mida te siis teete selleks, et Euroopa oleks konkurentsivõimeline? sest praegu on ülemääraseid äh, seadusi nii palju, millest on vaja lahti saada, kui me tahame suurema konkurentsivõimega Euroopat. meil on vaja madalamaid makse ja meil on vaja heita kõrvale absurdset rohestamise poliitikat, sellepärast et äh, see muudab Euroopa energia kõige kallimaks maailmas ja me ei suuda energiahindade äh, valdkonnas kellegiga konkureerida. Äh, mulle tundub, et äh, Euroopa Liidule ja Eurole on laenatud aega Äh, praegu on vaja radikaalsemaid reforme, et sellest hukatusest pääseda. tänu, härra president. kuna äh, ma olen ülemkogu tulemistega rahul, siis ma rohkem siin ei taha midagi öelda, aga mul on üks märkus härra Toolile, kui ta viitsib kuulata. Äh, ma tahaksin küsida tema käest aususe küsimusi. Äh, teie alustas, rääkisite ühtsusest, aga siis hakkasite lihtsalt äh, Ühendkuningriigi äh, suunas nooli viskama. ka proua Merkel, Saksa kantsler, ei ole teie väitega nõus et, et viis protsenti eelarve peaks suurenema. nii et kui te otsite kaaslasi, miks siis mitmeaastase finantsraamistiku suhtes kokkulepet ei ole, vaadake omaenda poliitilise pere poole ja härra Verhofstadt, tehke teie sama. minu poliitiline pere üks, keda me kõik teame, ei ole ju ainuke ja ehk ütlete seda sellepärast, et te olete lihtsalt reaalsustaju kaotanud, sest püüdke tavainimesele selgeks teha, et teil on rohkem raha vaja siis, kui nemad peavad kokku hoidma. proua Härms, palun. mina tahaksin tagasi tulla härra Draagi rolli juurde. jah, tunnetuslikult võib-olla tõesti asi nii, et härra Draghi on riigistruktuuridest väljaspool ja näiteks Saksamaal räägitakse, et, et Draghi võlakirjade kokkuostuprogramm ei viidagi läbi avaliku sektori rahadega ja sellepärast ei ähm, pöörata ka tähelepanu sellele demokraatlikule kontrollile selles osas, mida Euroopa Keskpank praegu teeb. ma arvan, et Draghi roll on tegelikult meile hoiatuseks kui me räägime Euroopa Liidu ja Majandus- ja Rahaliidu süvendamisest, sest et demokraatlik kontroll ei ole absoluutselt äh, seotud sellega, mida äh, Draghi praegusel hetkel teeb ja härra Trichet varem tegi, nii et demokraatlik kontroll on meie jaoks kõige tähtsam, Euroopa Parlament peab seal väga suurt rolli mängima me võime hiljaks jääda oma meetmetega, kui meil ei õnnestu Kreekat, Itaaliat, Hispaaniat ja Iirimaad veenda selles, et äh, Euroopa Liit ei andnud majanduskasvu äh, väljavaadet mitte niisama, vaid et selleks oli ka alust. ja kahjuks ülemkogul selle kohta mitte midagi otsustatud. suur tänu ja härra Verhofstadt! mikrofon, palun Te rääkisite selle üheksa kuu käivitamise protsessist, ma ei äh, räägi äh, samast asjast, millele teie vih-, vihjasite, aga ma räägin kontseptsioonist. Äh, see, et ülemkogu soovib häid tulemusi üheksa kuuga. aga mul läks me-, mööda natukene see, mida te täpselt ütlesite. nüüd nende lepingute kohta meie jaoks on see problemaatiline, meie arvame parlamendina, et lepingutega ei lahenda probleemi, need lepingud on ju liikmesriigiti erinevad. tuleb leida mingisugune teine sõna vähemalt äh, kui leping, sellepärast et Euroopa Liit ei ole mingisugune eraettevõte, me ei äh, sõlmi eralepinguid äh, ühe või teisega, meil on vaja ühtset ähm, majanduse juhtimise strateegiat, eriti nendes valdkondades, millest te rääkisite, mis on kõigile ühed, aga ja lõpetuseks, äh, mis puudutab seda kaheosalist paketti, siis äh, eelmisel nädalal meie esitasime oma ettepaneku komisjonile ja vaatame, kuidas komisjon sellele siis reageerib, sellele modereeritud tagasihoidlikule opositsioonile Euroopa Parlamendi poolt. aga sellega ütleme me siiski ühte. ülemkogu palub teil järelevalvemehhanism täiesti õigustatult välja töötada ja seda te teete aga nüüd, kui ülemkogu eesistuja palus teil resolutsiooni ettepanekut, siis te teete seda ilmselt ka, töötate selle ka välja. aga kas see siis vastab aluslepingutele, kas selline kõikide pankade jaoks ühtne tegevuse lõpetamise programm vastab, ma ei tea ja seega ootaksin mina pigem kahte seadusandlikku teksti, mitte ühte, härra Guerrero. suur tänu oma algses sõnavõtus rääkisin ma äh, eelarvete konsolideerimisest ning äh, sellest, kuidas kasvusuunas edasi liikuda. ma tervitan seda viidet jätkusuutlikule majandus- ja sotsiaalpoliitikale, äh, mida ka ülemkogu järeldustes mainitakse. aga sellel alusel arvan ma, et meil peaks olema dialoog Euroopa Komisjoniga, sellepärast et eelarve konsolideerimise eesmärke ei ole saavutatud, äh, sellepärast et äh, äh, kordajaid ei ole nendes haavatavates majandustes arvesse võetud. sotsialistid kutsusid üles dialoogile majandusteadlastega, et seda probleemi süüviti analüüsida Äh, loomulikult äh, kasvu toetavad poliitikad on olulised äh, ning seda tuleb ka arvesse võtta, kui me hindame iga-aastast majanduskasvu analüüsi. samuti on oluline see, et me viitaksime sotsiaalsele sambale ja see viide on väga oluline, aga minu poliitiline fraktsioon ei taha siinkohal viidet Äh, sotsiaalsele dimensioonile, aga me tahame eraldi sammast, mis äh, sotsiaalpoliitikaid äh, sisaldaks. sellele tuleb tähelepanu pöörata rohkem ning see peaks olema kõikide jaoks kohustuslik. loomulikult oli teil ka õigus, kui te rõhutasite, et kasv ja tööhõive on jätkuvalt olulised teemad ja president Van Rompuy, mis puudutab Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide kaasamist, siis Euroopa Parlament peaks olema siin see, kes juhtmootoriks on ning see on väga oluline, eriti kui me räägime siin äh, demokraatlikust aruandekohustusest. meie kutsume üles sellele, et äh, majandusjuhtum, juhtumine oleks äh, kaasotsustuse menetluse osa, stabiilsusmehhanism vajab seda, et oleks kaasatud ka Euroopa Parlament ning et äh, samuti tuleb uurida Troika tegevust ja seda peaks seirama Euroopa Parlament. härra Barroso, te rääkisite ambitsioonidest ning ma arvan, et õige on see, et Euroopa Parlament on nendes küsimustes alati kõige ambitsioonikam. ning äh, ma muidugi ei eitaks siin, et äh, Äh, komisjon on äh, nõukogust jällegi ambitsioonikam ja nõukogu on liikmesriikidest üksikutest ambitsioonikam, aga me peame olema ettevaatlikud äh, sellepärast, et kui me väiksemat ühist nimetajat kasutame, siis me tegelikult mitte midagi ei saavuta. nii et meil on vaja tõepoolest tulla välja hea ideega, ambitsioonika ideega, nii et lõpuks ikkagi midagi ka järgi jääks. kõik väljendasid häid soove jõuluajaks ja me loodame, et ehk juhtub midagi imelist üheksa kuu jooksul võlalunastuse ja eurovõlakirjade suhtes ka. meie igal juhul ootame seda pikki silmi. ja ma tahaksin öelda, et paavst hiljuti ütles, et kariloomad ei olnud kohal, kui Jeesus sündis, aga inglid olid küll. Monsieur le Président suur tänu, härra president, president Van Rompuy, te, teid tuleb õnnitleda selles osas, et te olite välispoliitilised ja kaitse, julgeolekupoliitika küsimused tõstnud päevakorda. tagumine aeg, et pärast kolme aastat oluline osa meie Euroopa poliitikast sai aruteluks, aga me oleme siiski halvatud olukorras, nii nagu ülemkogu äh, Äh, suunistest lugeda on, mitte midagi ei ole öeldud meie suhete kohta NATO-ga, mitte midagi ei ole öeldud ähm, struktureeritud alalise koostöö kohta, mitte midagi ei ole öeldud ka Euroopa Kaitseagentuuri kohta ega ka mitte selle kohta, et oleks äh, ühtset ohtude analüüsi vaja. Selli-, sellise jutu oleks kokku võinud kirjutada juba viisteist aastat tagasi parlament oleks omalt poolt panustanud sellesse aruteludesse ja, ja see oleks kõik vastanud tänase maailma vajadustele ja nüüd eh, sisulised küsimused, milles osas eh, ülemkogus eh, lahendust ei tulnud. kolm aastat kriisi on otsinud vastust küsimusele, kes on kõige olulisem institutsioon, järelevalve institutsioon, keskpank. selles osas on otsus langetatud, kuid teisalt ei ole tegi-, esitatud veel küsimust, milline peaks olema see viimane väljamaksja. meie jaoks tundub, et see on ainult äh, Euroopa, Euroopa maksumaksja. selle juurde tulevad siis tagasi ülemkogud hiljem, mis puudutab äh, äh, siis need on küsimused, mille juurde Euroopa tuleb tagasi hiljem, mitmeaastane finantsraamistik ja eelarvepoliitika aga tundub, et eelarve küsimused on kaot-, kadunud päevakorrast niisama imelisel kombel, kui nad sinna sisse tulid, nüüd Kreeka küsimused, garantiid äh, ja tuleviku hoiuste tagamise süsteem, need lepingud, millest te rääkisite, need uued lepingud, mida hakatakse välja pakkuma liikmesriikidega, on selge jällegi see, et maksumaksja peab selle asja välja maksma. aga kuidas ja millal täpselt? ja lisaks sellele kõige raskem küsimus kui me räägime poliitikate koordineerimisest, mis on jäänud sajaprotsendiliselt siiski liikmesriikide pädevusse, nii nagu ütles komisjoni president Barroso, kes on siis see viimane otsustaja? viimase kolme aasta kogemus teie valgustatud äh, eesistumise all on näidanud seda, et ülemkogu ei suuda äh, tegutseda, jah, teatav pädevus tal on, aga sellel on piirid. Nad ei ole langetanud kiirelt otsuseid Äh, tulekahju puhul küll jah, nad kustutavad selle tulekahju kiiresti, aga pärast seda peab järgnema mingisugune diplomaatiline töö. kakskümmend seitse liikmesriiki üksteise kõrval istudes ei anna ju kokku Euroopa legitiimsust, on tõsi see, et kui need, kuigi on tõsi, et tulemused mingisuguseid ähm, ülemkogu tulemused siis reaalseid tulemusi toovad, äh, näiteks eelarveliidu puhul ähm, on ülejäänud avaldusi siiski sellised hüperboolitaolised avaldused, mis äh, unustatakse kohe ära. eelmine kord ülemkogu keskendus konkurentsivõimele ja majanduskasvule, aga mitte kuidagi ei viidata seal äh, kaks tuhat kakskümmend agendale ega majanduskasvupaktile. miljardeid lubati alles pool aastat tagasi ja nüüd näitab Euroopa, et ta ei suuda välja maksta isegi neid arveid, millele osast on võtnud kohustused aastal kaks tuhat kaksteist mida me äh, äh, kuidas me saame usaldada teid, kui see, mida te räägite, ei vasta teie tegu-? Äh, kuidas me peame leidma võimalused, kuidas te küsite enda käest nende küsimusi me ei tohi lasta kesta olukorral, kus äh, teinekord esindavad peaministrid meediat, äh, kus kõigil on oma huvid mängus. me ei saa lubada seda, et tulevad kokku suurtesse saalidesse need kakskümmend seitse riigijuhti ja mitte midagi ei saavuta, tuleb lõpetada ära selline institutsioonide, äh, vabandust, valitsustevahelise lahenduse toetamine. kallid kolleegid, suur tänu suur tänu selle elava arutelu eest, suur tänu ka mõlemale presidendile, nõukogu ja komisjoni presidendile, härra Verhofstadt, äkki ootaksite veel hetke ja kuulaksite ka minu ära. suur tänu teile teie sõnavõttude eest tegemist on viimase esimeste konverentsiga sellel aastal, isegi kui siia olid kaasatud fraktsiooni esimehed. mina selle institutsiooni juhina pean siiski teile ütlema, et järgmine esimeste konverents on kümnendal jaanuaril. soovin teile miljoneid ingleid, ükskõik milliselt künkalt nad teile ka neid jõululaule ei laulaks. soovin teile ilusaid jõule ja edukat ja õnnerikast, aga eelkõige eh, kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja eelkõige palju tervist teile ja ma soovin, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal see rahu, mis meil on Euroopa Liidus tänu Euroopa Liidule, valitseks ka teistes maailma osades. kõike head ja istung on lõppenud.